lihtsamalt, aga need on ka ohtlikud. niimoodi mängitakse tulega, mis võib olla hävitav. seetõttu olen ma selle poolt, et meil oleks äh, väärika õiglase ühiskonna visioon, kus inimesed saavad elada rahus, kus nad saavad äh, tunda ennast turvaliselt ja kus nende lapsel lastel on turvaline tunne. meil on vaja tugevat justiitssektorit, haridussüsteemi, tervishoiusüsteemi ja sotsiaalseid toetusi ka nendele, kes seda kõige rohkem vajavad. edasi ALDE fraktsiooni nimel proua Intvelt, palun. tänan. president härra Pellegrini on kena teid siin kohata, oleme varasematel aastatel ka paar korda kohtunud pärast mõningaid dramaatilisi sündmusi teie kodus, näiteks Jan Kutšeki ja Martina Kuznirova mõrva järel, aga tulen selle juurde kohe varsti tagasi. tahaksin öelda, et äh, käisin õigusriigi ähm, jälgimisrühma juhina teie riigis hiljuti. meil on äh, eriline side eurooplastena, minu südames on eriline koht äh, Slovakkial ja slovakkidel. ma olen nõus ühe asjaga, mida te ütlesite väga tugevalt. ei ole Lääne, Ida või Kesk-Euroopat, on ainult üks Euroopa ja ma arvan, et äh, on aeg, et kõik hakkaksid niimoodi ka tundma, e, eriti Lääne-Euroopas kus on äh, selline nagu silmaklapp ühel pool ees. härra peaminister, äh, teie kõne oli väga Euroopa-meelne, ambitsioonikas ja tõi välja selle, mida ka meie fraktsioon äh, soovib. Euroopa Liit peab olema enamat kui tehnokraatlik valitsustevaheline korporatsioon, meil on vaja poliitilist liitu, et leida lahendusi poliitilistele väljakutsetele, see on ainus võimalus, kuidas me saame eh, jääda tegijaks globaalsel tasandil. Teie kõne oli suurepärane, aga tõeline juhtimine ei tule mitte sõnadest, vaid tegudest sarnaselt äh, mitmetele teistele Euroopa riikidele on teie riik ka silmitsi äh, suurte äh, lõhedega, erinevad jõud kisuvad riiki erinevas suunas. kui ma käisin õigusriigi jälgimisrühma juhina teie riigis, siis ma seda kõike ka nägin. institutsioonid on äh, aga tugevad ja kodanikuühiskond on Slovakkias väga tugev ja ma väga kiidan Slovakkia selle eest, aga jäävad siiski üles mitmed murekohad ja tekivad äh, uued äh, probleemid. ma kutsun teid üles näitama nende muredega rinda pistmisel samasugust juhtrolli. Teie käes on see võti Teie otsused määravad mitte ainult teie riigi tuleviku, vaid ka kogu Euroopa Liidu tuleviku. Teie saate näidata, millised jõud prevaleerivad Euroopa Liidus ja see koorem on teie õlul, ma hoiatan teid. Te olete teelahkmel kas te tahate liituda nende ridadega, kes raputavad Euroopa Liidu alustalasid, kes lühikese perspektiivi materiaalsed kasud ja valimiskasud seavad esiplaanile? Nad võivad isegi olla korrup-, aktiivsed ja seotud äh, organiseeritud kuritegevusega või te tahate minna ajalukku äh, julge, targa riigimehena, kes keerulisel ajal juhtis oma riiki edasi, tehes sellest äh, eeskuju teistele riikidele. kas te valite vana Euroopa või te valite uue Euroopa? ma loodan ja eeldan, et te valite Euroopa tuleviku juhtrolli ja ütlen teile konkreetselt, et te peaksite härra Pitso ja enda vahele joone tõmbama, tema on vana, teie olete uus Slovakkia. Te saate samuti näidata, et äh, Visegradi nelik on Euroopa-meelne, mitte ähm, autokraatide vanameelsete grupp ja oluline on, et uuriva ajakirjaniku ja tema elukaaslase mõrva eest ei läheks vangi mitte ainult selle mõrva läbiviija, vaid äh, need, kes olid äh, selle mõrva tellijad, niiditõmbajad. üheksa põhiseaduskohtu äh, ametis, kohtuniku äh, ametisse nimetamine peaks samuti toimuma kiiresti, sest praegu ei ole kohus tegutsemisvõimeline. ma kutsun teid üles ka võtma tagasi ajakirjandusseadusesse sisse viidud muutused, praegused muutused kitsendavad oluliselt äh, sõnavabadust. edasi kutsun ma teid otsustama järgmisel kuul toetama koostööd Europoliga, mitte ainult selleks, et uurida Janni ja Martina mõrva, vaid et äh, uurida ka teisi äh, mõrvu, mis on seotud äh, korruptsiooniga, justiitsministeeriumiga ja nii edasi, nii et ma panen selle koorma teie õlule ja palun teil teha valik jään lootma teie tarkusele, teie võite loota Euroopa Parlamendile ja ma luban ka järgmisel äh, mandaadi ajal teha koostööd teiega ja Slovakkia kodanikuühiskonnaga Euroopa Liidu huvides, aitäh! roheliste fraktsiooni nimel Ska Keller, palun järgmisena aitäh, peaminister, täna siia tulemast ja Euroopa tuleviku üle arutamast. muidugi, siin on väga palju erinevaid aspekte ja üks, millele mina tahaksin keskenduda, on demokraatia küsimus. sest ma arvan, et see, kuidas Euroopa Liit Äh, suhtub demokraatlikusse defitsiiti. tulevikus on äh, väga tähtis meie tulevasele kursile ja ka see, kuidas demokraatlikud institutsioonid Euroopa Liidus toimivad. kuid praegusel hetkel on küsimus, kuidas suhtuda nendesse liikmesriikide, kes õigusriigi põhimõtete, demokraatia, kodanike vabaduste puhul on kella tagasi keeramas Ungari võib olla küll kõige hullemaks näiteks, kuid me näeme probleeme ka teistes liikmesriikides. nii et me peame vaatama ringi ja ei tohi silmi kinni pigistada selles osas, mis toimub meediavabadusega, sõnavabadusega, kõikide nende küsimustega, mis on väga tähtsad. ja Slovakkias on teil tõesti olukord, kus ajakirjanik mõrvati om-, tema uurimistöö pärast, ta uuris korruptsiooni ja pettusjuhtumeid ja see on küsimus, millega me peame tegelema ja hoolitsema, et mitte kunagi mitte kuskil Euroopa Liidus selline asi enam ei korduks. nii et on tõesti väga tähtis tõstatada neid küsimusi ka Euroopa Liidu tasandil, sest on nii palju inimesi tänavatel Varssavis, Budapestis, Bukarestis, kes paluvad Euroopa Liidult neile appi tulla, sellepärast et nende endi valitsused neid ei kuula. et me peame ka selles valdkonnas aktiivseks muutuma ja nad on kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud nagu meie kõik. kuid aitamise asemel Euroopa Liidu tasandil liiga palju võideldakse üksteise vastu, et kes on minu poole pahad poisid, sinu poole pahad poisid, me tõesti peame selle asemel hoolitseme selle eest, et kodanikuvabadused oleksid ka tagatud kõigile. ja minu fraktsioon teeb ettepaneku, et meil oleks sõltumatu ekspertide rühm, mis uuriks demokraatia ja õigusriigi olukorda kõikides liikmesriikides kogu aeg ja annaks oma soovitusi enne, kui on liiga hilja, sest praegu on probleem ka selles, et me alustame tööd siis, kui on liiga hilja. ja siis äh, oleks võimalik ka peale panna sanktsioone, kui vajalik aga me peame vaatama ka Euroopa Liidu rahastust. kahjuks teatud valitsused kasutavad Euroopa Liidu raha selleks, et oma projekte läbi viia, teatud inimesi soosida ja samamoodi on meil probleeme ka aruandlusega. fondidega on tõesti väga palju ka ära tehtud, te mainisite Ühtekuuluvusfondi, mis on tõesti väga tähtis äh, väga paljudele kodanikele. projektid käivad ja Euroopa Liidu raha on tähtis kogu Euroopas, nii et meil on vaja leida nutikas lahendus ka sellele olukorrale, et kuidas me kärbime toetust, aga Äh, kodanikele, samal ajal kui me tegelikult tahame midagi ette võtta valitsuste osas, nii et tõesti, komisjon peaks siis rahade jagamise üle võtma, selleks et raha siiski jõuaks kodanikeni ja et inimesed saaksid sellest kasu ilma et va riiklikud valitsused saaksid siin oma sõna sekka öelda. see muidugi ei ole kõige lihtsam lahendus, vahendite kärpimine on kindlasti lihtsam, aga see oleks siis tee, mille puhul me tagaksime selle, et Euroopa Liidu institutsioonid ja kodanikud jääksid äh, ühendusse, ilma et nad äh, sõltuksid oma riigivalitsusest. tõesti, härra peaminister, teil oli väga huvitav laiapõhjaline kõne ja te tõite välja ka ühtsuse ja vastastikuse mõistmise küsimuse, mis on tõesti väga tähtis. ja me tõesti loodame teie peale, et te ka nõukogus teete reklaami nendele väärtustele. nõukogu blokeerib väga palju ka parlamendi algatusi, me tõesti ootame, et te hakkate rakendama kõiki neid mõtteid ja toetate ka äh, õigusriigi põhimõtteid, siin mainiti ka äh, rinnaga toitmist, korruptsioonivastast võitlust, see kõik on väga tähtis ja väga kiireloomuline ning äh, see on kõik väga tähtis ka hästi toimiva riigi jaoks, et oleks tõesti ka siis võimalik edasi minna kõikide nende reformidega, mida te välja pakute. ja muidugi tuleb jätkata ka äh, Jan Kušaki ja Maritina Kušnerova äh, mõrva uurimist. meil on vaja tõesti leida niiditõmbajad selle mõrva taga, see on Euroopa jaoks väga tähtis, aitäh. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria aitäh, nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel kolleeg Konechna, palun. Eh, aitäh aitäh, härra peaminister, siia tulemast. mul on tõesti väga hea meel, et me täna kuulsime siin häält nii-öelda Kesk-Euroopast ja Visegradi riikide hulgast isegi Euroopa Liidus on äh, ja siin Euroopa Parlamendis vahel täiesti vale ettekujutus nendest riikidest. ma loodan, et tänane peaministri kõne näitas, et äh, Visegradi riikide demoniseerimine ei ole alati õige ja et lähtutakse täiesti valedest alustest. ma tõesti tänan teid, et te tõite välja oma visiooni Euroopa tuleviku kohta. aitäh, härra peaminister, et te ka siin Euroopa Parlamendis rääkisite Jan Kutšnjaki äh, ja tema elukaaslase mõrvast. on tõesti väga tähtis, et äh, Äh, välja tuua see, et see mõrv äh, mõjutas teie riigi toimimist, et see mõjutab ka tegelikult kogu Euroopa Liitu. me räägime suveräänsest riigist, mis nüüd tegeleb selle mõrva uurimisega ja peab hoolitsema selle eest, et tulevikus äh, Äh, peetakse Slovakkias kinni demokraatlikest väärtustest, millele riik on rajatud. Slovakkia valitsus esimest korda äh, tagab nüüd äh, algkoolilastele tasuta lõunasöögi, esimest korda on eelarve eelnõu tasakaalus ja suurendati avaliku sektori töötajate palka. majandus kasvab, tööpuudus väheneb ning palgad tõusevad järjepidevalt Te olete samuti ette näinud ka miinimumpalga tõstmise ja seda suuremal kujul kui kunagi varem. see kõik on väga positiivne, kuid sellegipoolest tuleb vaadata Slovakkia olukorda kompleksselt. ja härra peaminister, aasta tagasi ma pöördusin kolleegide poole ja ütlesin, et tuleb võidelda demokraatliku kontrolli eest Slovakkias, et riik peaks Äh, peaks uurima Jan Kutšaki ja tema elukaaslase mõrva ja et seda peaksid tegema siis Slovakkia riigi sõltumatud organid. ma olen veendunud, et Slovakkia peaks äh, saama meie abikäe siis, kui Slovakkia seda meilt palub me ei peaks seda peale suruma. härra peaminister, teie sõnavõtt oli vägagi õige. Slovakkia on võimeline selle olukorraga ise hakkama saama kuid nüüd ähm, äh, on meil olukord selline, kus kogu Euroopa Liidul on vaja abikätt. Teie tulite täna siia meie ette selleks, et rääkida oma visioonist Euroopa tuleviku kohta. me peame jätkama arutelusi Euroopa tuleviku üle, eriti just sellistel päevadel nagu täna, kus Londonis toimub järjekordne tähtis hääletus Brexiti üle ma arvan, et praeguseid probleeme on võimalik kolmes valdkonnas kokku võtta. Euroopa Liit on liiga palju kodanikest eemaldanud, Euroopa Parlamendil ei ole õigusloomelise algatuse õigust ja kolmandaks, Euroopa Liit ei ole piisavalt sotsiaalne ja demokraatlik. sellele lisaks on meil vaja siin rääkida ka ohtlikest kliimamuudatustest, äärmuslikest ilmaoludest ja ka sellest, et varasemad viljakad pinnad on muutunud kõrbeks, ookeanihoovused muutuvad ja see kõik mõjutab kliimat. Euroopa Liit peab uuesti keskenduma kodanikele. meie ametiperiood siin parlamendis on lõppemas. viimased pool aastat Poo on komisjon lihtsalt ringi vaadanud, kaks aastat räägiti rändest, kaks aastat Brexitist ja nüüd üritatakse kuidagi seda lapitekki kokku panna. ametiperioodi lõpus Euroopa Komisjon üritab nüüd veel kodanikele kingitust teha ja üritab siin kellakeeramist ära kaotada. niimoodi poliitikat ei tehta. Euroopa kodanikud kombivad pimeduses äh, selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu tööd, mida oleks võimalik paremini teha. näiteks Euroopa kodanikualgatus on hea mõte, alguses loodeti sellelt palju, kuid äh, sellest ei saanud midagi, nüüd te räägite reformist, aga see ei õnnestunud. reformi asemel on hoopis uusi piiranguid sisse viidud. kodanikud äh, ei saa rohkem osaleda Euroopa demokraatlikes protsessides, vaid probleemid on veelgi pakilisemaks muutunud. aitäh, härra president, äh, härra peaminister, täna siia tulemast ja ma loodan, et siin aruteles me ei räägi mitte ainult sellest, mida Slovakkia saab teha ja peaks tegema, vaid mida meie Euroopa Liidus peaksime tegema aitäh ja nüüd saab EFTD fraktsiooni nimel härra Paksas sõna. šiandien ir čia pagrindinis klausimas, į kurį turim rasti. aitäh, põhiline küsimus täna, et meil on tõesti vaja vastata küsimusele, miks, miks reaalsus Euroopa Liidus on nii erinev äh, Euroopa Liidu loojate visioonist ja mõtetest. see on pidev küsimus, äh, millega peaksime tegelema, mis toimub, mis meiega toimub. peaminister, algatuses oli meil Euroopa Rahvaste Ühenduse mõte, kuid poliitikute töö on selle mõtte täiesti jalge alla tampinud. praeguseks oleme kaotanud Ühendkuningriigi, ainult Ühendkuningriigi, aga see oli ka viimane hoiatus neile, kes üritavad Euroopat põhimõtteliselt muuta, meil ei ole globaalset Euroopat, üleilmset Euroopat, meil ei ole üleilmset Leedut, ei ole ka üleilmset Slovakkiat, keda siin täna esindab peaminister Pellegrini. Slovakkia juhatab Visegradi riike praegu ja Slovakkia Slovak-, Belgia visioon Euroopast on palju kaasaegsem kui nii mõnegi teise riigi visioon Euroopa Liidus. Ehm, kaasaegsem kui kapitalistlik visioon, millega üritatakse kodanikest teha siis eh, lihtsalt riiki orjav mass. peaminister, lugupeetud president minust, mina olen ja ma jään Leedu kodanikuks ning minust ei saa mitte kunagi Euroopa Liidu kodanikku. mitte keegi ei taha ära anda oma koduriigi kodakondsust. Euroopa Liit on kaotanud oma identiteedi. tegemist on täiesti haige liiduga, mis üritab rääkida lõimimisest, aga see ei ole lahenduseks. meil on vaja kirurgi, kirurgi, kes eemaldaks üleilmastumise ja nõndanimetatud multikultuurilisuse jäägid meie organistest, mis on varjunud siis turgude taha, me peame lõpetama ähvardamise ja valetamise, meil on vaja alustada dialoogi, mitte kogu aeg vastanduda, mis on praeguse Euroopa Liidu aluseks, aitäh. aitäh ja nüüd saab ENF fraktsiooni nimel sõna Marcel Tehrav, palun. president. Slovakkia peaministrile Pellegrinile tere tulemast Euroopa Parlamenti ja ma ei ole tema visiooniga Euroopa Liidu kohta ühel nõul. ka tema poliitiline eh, kuvand ei ole minu omaga samasugune, kuid eh, ta rääkis korruptsioonivastasest võitlusest eh, Slovakkias. ta tegeleb sellega ja see on väga tähtis samm Slovakkia tuleviku jaoks Slovakkia on Visegradi rühma liige ja praegusel hetkel ja juht ning Visegradi riikide poliitika äh, migratsiooniküsimustes äh, on selline, mida ka mina toetan, kuid Visegradi rühm on see, näitab Euroopa Liidule, mis on läinud valesti ja näitab, et Euroopa Liit on täiesti lootusetu oma võitluses illegaalse migratsiooni vastu. selle asemel, et hoolitseda äh, siin korraliku piirikaitse eest, pakutakse välja hoopis äh, nii-öelda sõelameetodeid, äh, illegaalse migratsiooni legaliseerimist ehm, võetakse vastu migrante, kes ei pea kinni meie väärtustest, nad vihkavad neid suisa ja üritavad šariaadi seaduseid Euroopa Liidus sisse viia. Visegradi riigid on need, mis praegusel hetkel päriselt ka Euroopa väärtuseid kaitsevad, nad võitlevad Euroopa eest, kus peetakse kinni inimõigustest ja vabadusest ja sellepärast ma toetan äh, peaminister Pellegrinit ja Slovakkia valitsust selles osas, et nad lükkasid tagasi ka ÜRO ÜRO rändepaketi. Slovakkia saab väga hästi aru ähm, äh, mida võib endaga kaasa tuua totalitaarne äh, ideoloogia, sest tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksanda aastani olite te kommunismi ikke all. Slovakkia teab väga täpselt, mida tähendab hirmu all elada kui ei saa öelda seda, mida sa tegelikult ütled, öelda tahad või mõtled sellised ideoloogiad ei tohi Euroopas uuesti levida, sellepärast on täiesti õige, et Kesk-Euroopa liikmesriigid on oma riikide islamiseerimise vastu ja ja tegemist on ju totalitaarse ideoloogiaga, mis on täiesti vastuolus sellega, eh, mida Euroopa Liit eh, tähtsaks peab, kõik väärtused, vabadused eh, ja te rääkisite ka võltsuudistest täpselt samamoodi nagu ka mitmed kõnelejad siin arvamuse vabadusest. arvamuse vabadus on see, mis praegusel hetkel meie demokraatia tuumikut õõnestab. just võltsuudiste vastu tuleb võidelda, aga samal ajal tuleb ka öö, mõelda selle peale, et igasugust kriitikat, kui seda hukka mõistetakse, siis see on ka diktatuuri aluseks ja sellepärast peaminister Pellegrini ei tohiks me siin toetada sellist arvamuse vabadust, mis muutub meile ohtlikuks ja komisjon peaks ka midagi ette võtma selleks, et äh, Martin Selmajärv lõpuks oma toolilt minema äh, lükata ja samamoodi tuleks lõpetada Aafrika riikidele miljonite äh, saatmine ja ma tõesti loodan, et komisjon lõpuks õpib Visegradi riikidelt seda, kuidas lõpetada illegaalne illegaalne migratsioon ja lasta kõik riiki sisse, kes ei ole meie väärtusi valmis jagama ja sellepärast äh, peaks hakkama komisjon ka lõpuks tunnustama liikmesriikide identiteeti, see peaks olema kõige kõrgemal kohal. see komisjon, mis ei suuda nende ülesannetega hakkama saada, peaks hoopis tagasi astuma, aitäh härra Ujestovski, palun, mitteühinenute nimel. president, kolleegid. ma tahaksin tänada peaministrit e, kõne eest samuti e, selle eest e, et äh, te lubasite teha kõik võimalikku, et leida Slovakkia uuriva ajakirjaniku ja tema elukaaslase mõrva tellijad. Te tõite oma kõnes äh, välja mitmesugused teemad, muuhulgas, et äh, meil peab nii idas kui läänes olema ühine Euroopa visioon meil on äh, siin äh, kohati erinev äh, ajalooline nägemus. edasi regionaalne koostöö. Te mainisite poliitik Hodžat ja täiesti õigusega. meil tuleb võidelda protektsionismi vastu, rikkamad riigid kipuvad oma turge sulgema ja seda loomulikult konkurentsi vältimise eesmärgil, aga sellega õõnestatakse kogu Euroopa edasist arengut, need teemad on väga olulised ja ma loodan, et nendega tegeletakse edasi, aitäh. hea peaminister, palun. okei okay,, we don't need this, okei okay,, we do this. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kol- suur tänu austatud kolleegid. mõned äh, märkused nende teemade kohta, mida te oma sõnavõttudes mainisite. kõigepealt äh, ma tänan teid äh, toetavate sõnade eest Slovakkia Vabariigi aadressil ja ma tänan ka tunnustuse eest nendes valdkondades, kus Slovakkia on teinud edukat tööd ja saavutanud edusamme. ma kinnitan teile kõigile, et äh, valitsus minu juhtimisel ei äh, soovi mingil juhul äh, Euroopa-meelset ja üleatlandilist kurssi muuta. valitsuskoalitsioonis võib olla arvamusi, mis on teistsugused, aga sellegipoolest ma võin teile kinnitada, et äh, valitsus siiski vastutab valitsus, välispoliitika eest ja me jääme oma kursi juurde. Slovakkia kuulub Euroopa Liitu, Slovakkia ei ole Euroopa Liidule alternatiivi ja samuti julgeoleku ja kaitse valdkonnas ei ole me kunagi võimelised ennast ise kaitsma. seetõttu soovime me olla NATO vastutustundlik liige. tänu väga headele majandussaavutustele, äh, nagu ütles ka Tšehhi kolleeg, ja hoolimata sellest, et me soovime äh, parandada oma kodanike elukvaliteeti ja rohkem investeerida sotsiaalvaldkonda, on meil äh, olnud vahendid, et täita NATO kohustus äh, kaks protsenti äh, SKT-st investeerida kaitsepoliitikasse. see ei ole tavaliselt ka suuremates riikides äh, standardiks. ja kui rääkida vägede lahinguvalmidusest, ähm, siis ähm, ka seda tuleb arvesse võtta. ma olen äh, alati nende mõtete taga, mida ma täna siin ette kandsin. Äh, see on ainus lahendus meie riigile meid äh, kõiki äh, šokeeris uuriva ajakirjaniku ja tema elukaaslase traagiline mõrv. vabandage, kui ma eksin, aga enne seda mõrva oli äh, Slovakkia arvamusvabaduse osas seitsmeteistkümnendal kohal kahekümne kaheksa liikmesriigi seas nii et äh, ka mitmed vanemad äh, demokraatiad olid ajakirjandus ja sõnavabaduse osas äh, Slovakkias tagapool, ma toonitan seda sellepärast, et seda tihtipeale ei teata, võib-olla teie ka ei tea seda. loomulikult meil on sellest tragöödiast väga kahju ja me teeme kõik endast oleneva, et midagi sellist äh, Slovakkias ei sallitaks. teeme kõik äh, võimalikku, et äh, sellised kuriteod ei korduks ähm,. kolleeg, ma ei äh, usu, et äh, oleks vaja peaministri tagasiastumist äh, ja ministri tagasiastumist niimoodi kommenteerida peaministri äh, tagasiastumine oli suur poliitiline žest, kõige suurem žest, mida peaminister saab oma riigis teha. me teeme kõik äh, võimalikku, et karistada süüdlasi. me karistame nii neid, kes äh, mõrva toime panid äh, kui ka neid, kes selle tellisid, enamik on juba arreteeritud ja me soovime, et Euroopa pinnal mitte kunagi midagi sellist ei äh, juhtuks. nüüd, mis puudutab korruptsiooni ja eurorahade väärkasutust, siis võin kinnitada, et Slovakkia võtab tarvitusele mitmesuguseid äh, meetmeid ja see, mis oli Slovakkias äh, võimalik äh, aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, ei ole enam võimalik meil aastal kaks tuhat üheksateist, me oleme töötanud nii uurimistegevuse kui ka muude meetmete tõhustamise kallal. loomulikult me oleme avatud konstruktiivsetele ettepanekutele, meil tuleb infot vahetada, meil tuleb selgitada, mida me oleme juba äh, saanud teha ja kus meil on veel vajakajäämisi. Slovakkia on demokraatlik riik, meil on parlamentaarne süsteem, mis äh, tugineb äh, parlamendi äh, võimule ja valitsus on koalitsioonivalitsus. ka põllumajandussektori rahastamisel oleme me Euroopa Liidu veakvootide nimekirjas teisel kohal. meie veakvoot on niivõrd madal, mõningaid vigasid meil on, aga see ei tähenda seda, et kogu süsteem oleks vildakas. palve on teile alati, kui te räägite Slovakkiast, palun ärge üldistage. ja ärge tehke otsuseid tuginedes vaid eh, väikestele probleemidele, mina küll nii ei talitaks ja mina ju ei otsusta teie riikide üle pisikeste probleemide põhjal, kui on mingid tõrked riigielus. see ei oleks õiglane. ja sellepärast meil on vaja austada üksteist ja ma tänan, et te sellele viitasite. me ei tohi ka lahutada ennast idaks ja lääneks, suurteks ja väikesteks me ei tohi tõmmata lõhestusjooni põhja ja lõuna vahel, rikaste ja vaeste vahel. ja ma olen väga rõõmus selle üle, et esimene saadik oma sõnavõtus rääkis ka meie valimistest ja ütles, et tuleb jõuda sinnamaani, et nii väikeste kui suurte häält läheb arvesse ja siis tõesti Euroopa Liit hakkab hästi toimima, kui kuulatakse ära nii väikesed kui ka suured. see on tõesti meie ühtsus ja rikkus, mis sest, kui mitmekesised me oleme ja lõppmärkus minult. kõik te ütlesite, et me peame sõnadelt tegudele üle minema ja ma olen teiega päri. Euroopa kodanikud kui nad näevad, et me ainult räägime, kui nad ei tunneta, et me tõesti ka, tõesti mõtleme seda, mida me räägime, et me ei tegele pelgalt pseudo asjadega, vaid üritame tõesti tegeleda probleemidega, mis nende igapäevaelus mureks on, siis tõesti tekib neil tunne, et nad tahavad toetada Euroopa Liidu projekti ja lõpetuseks, Euroopa Liidu kodanikud peavad saama tugineda Euroopa Liidule. Euroopa Liidu kodanikud peavad saama toetuda Euroopa Liidule, ma kordan eh, vaja tagada heaolu, julgeolek, demokraatlikud väärtused neile. Need on asjad, millele Euroopa Liidu kodanikud peavad saama toetada, toetuda. ja pärast seda me saame ka teha seda, mis on vaja teha, et ka ülejäänud eh, saaksid tugineda Euroopa Liidule. ja kui see on meil õnnestunud, kui Euroopa Liidu kodanikel tõesti on tekkinud tunne, et nad saavad tugineda Euroopa Liidu institutsioonidele, struktuuridele, saame me hakata tegelema ülejäänud maailma usalduse suur tänu, peaminister. nüüd on meil vaba mikrofoni voor ja me peame lõpetama selle eh, arutelu eh, veerand üheks ja esimene kõneleja on härra Rachel. <clears throat> suur tänu, peaminister, selle kõne eest kõigepealt me oleme väga mures õigusriigi ja korruptsiooni pärast Slovakkias. mida mina sooviksin, et äh, härra Kutšaki ja tema partneri mõrvarid võetakse vastutusele. ja et Slovakkia reageeriks sellele, mis toimub ka Maltas Rumeenias. jah, peaminister ja teie partei peavad hukka mõistma toimunu. Slovakkia on väga palju edasi liikunud eh, integratsiooni teel Euroopa Liidus. aga ei olda riik tõeliste Euroopa Liidu väärtustega, kui õigusriigi suhtes valitseb tõsiseid kahtlusi, kui leitakse, et õigusriik ei toimi korralikult Slovakkias ja Sotsiaaldemokraatide partei ei suuda seda hukka mõista. Ähm, äh, proua Vinter. Äh, jah, äh, peaminister, on julgustav, et Slovakkia vabariik Euroopa Euroopa Liidus on nii palju saavutanud. Te ütlesite, härra peaminister, et me peame lõhenemise Euroopa Liidus äh, sellest üle saama, aga see ei ole ainult ida-lääne lõhe. ma ütlen seda kui Saksamaalt pärit saadik. ma olen Kesk-Saksamaalt. jah, varem kolmkümmend aastat tagasi oli meil sotsialistlik Saksa Demokraatlik Vabariik seal ja nüüd pärast rahumeelset revolutsiooni on saabunud aeg, kui ikka veel me näeme erisusi. meil on vaja mõista äh, et demokraatia pärast sotsialismi ületamist ähm, siin ei piisa ainult ühtekuuluvusest, vaid on vaja mõista ka, et kõik riigid äh, saaks aru toimuvast. Visegradi rühm, äh, kui ta võtab Euroopa-meelse lähenemisviisi, siis võib sildu luua ja ma julgustaks teid seda tegema. Saksa-Prantsusmaa lähenemisviis, aga ka Visegradi rühma äh, ma palun äh, selle nimel töötada, et Euroopa meelsus võidaks. jah, ja seiske nende kodanike eest, kes elavad Visegradi riikides ja kes on Euroopa-meelsed ja selle vastu, mida me näeme paremtiivalt, äh, kus rünnatakse Euroopa Liitu. palun pidage kinni oma kõneajast. lugupeetud saadik Henkel. You jah, te rääkisite oma nägemusest, milline võiks olla atraktiivne Euroopa Liit. ma tahan öelda, et kui peaminister May täna tõesti surub Briti parlamendis oma leppe läbi, siis meil tekibki atraktiivne Euroopa Liit. Suurbritannia on alati konkurentsi ees seisnud ja nüüd me liigume harmoneerimise suunas. Suurbritannia on alati äh, Eh, vastutustunnet rõhutanud, riigid peavad vastutama oma mm, võlgade eest ja nüüd resotsialiseerumine, alati on britid olnud subsidiaarsuse poolt ja nüüd oleme tsentraliseerimise teel. atraktiivne Euroopa Liit, ma loodan, tõesti võidab sellest, kui Briti parlament lükkab tagasi kokkuleppe ja otsustab teist korda hääletada ja tulemuseks on brittide jäämine Euroopa Liitu saadik Ježek. sellisel juhul kolleeg Franz. lugupeetud peaminister Pellegrini, jah, eh, Slovakkia kodanikud, kes on roomad ja sintid segregatsioon hariduses, tööturul ja tervishoius on tavalised asjad. näiteks selles külas, mis on, kus elavad äh, roomad, kes peavad käsitsi pumpama omale joogivett. nelikümmend kolm protsenti lastest, kes on roomad, äh, on viimastel kuudel olnud äh, solvangute objektiks ja seda vähemust diskrimineeritakse. jah, samasugused kurvad arvud ka Saksamaalt, mustlaste vastaline sõnaline vägivald ja ka kehaline vägivald on kasvanud. noored, kes on vähemuste hulgast ja kes on töötud, äh, ei ole saanud ka äh, piisavalt haridust. Roomade koolis käimise protsent on küll kasvanud viimastel aastatel, aga ometi on alla teistest vähemustest laste koolis käimise protsenti ja milliseid meetmeid te nüüd välja pakute, härra peaminister et see romade vastasus vastu ka aktiivselt tegutseda, et neid tõesti õiglaselt kohaldaks ja ära ei kasutataks nende teistsugust tausta. kolleeg Papadimoulis. suur tänu ja tere tulemast, härra peaminister. Teie kuulute sotsiaaldemokraatide äh, perekonda, teie partei kuulub sotsiaaldemokraatide perekonda, te rääkisite õigesti ühtekuuluvuspoliitikast ja meetmetest, mida meil on vaja võtta sotsiaalsamba toetuseks, aga selgitage mulle midagi, pagulasprobleem, te ei viidanud sellele te järgite tegevuspoliitikat, mis on väga sarnane eh, härra Orbani poliitikale ja Viktor Orban isegi omaenda rahvaparteis on praegu kriitika all ja tahetakse teda rahvaparteist välja visata. nüüd Visegrani riigi eh, peaministrina, kas te aitate Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni, et eh, varjupaiga immigratsioonipoliitikat mõttekalt ümber kujundada ja et liikmesriigid tõesti õiglaselt jaotaks oma koormat või koos Orbani ja Kaczynskina te blokeerite sellise ühtse Euroopa Liidu pagulaspoliitika. Te rääkisite väga hästi Euroopa ühtsusest ja demokraatiast, aga on tulnud aeg kõik see ka ellu viia, astuda samme ka pagulasteemal suur tänu, härra Pellegrini, see arutelu on Euroopa tuleviku üle, aga tõsi on see, et Euroopa Liidul on tulevik siis, kui ta õpib austama inimeste soove Euroopas ja riikide suveräänsust austab. minu koduriigis jah, hääletati Brexiti poolt sealt, kus mina pärit olen üle, üle kuuekümne protsendi hääletas selle poolt, et lahkuda ja eile, eile eh, Euroopa suur mees ütles jah, tuleb sellest kinni pidada, mis otsustati, aga Juncker ütles, et eh, tuleb lepingu tähest kinni pidada ja nüüd meie peaminister on nagu süle koeraks muutunud, milline ülbus jah, parem näidake üles head tahet, ärge tehke meist näidet, et teisi hirmutada. Euroopa Liidul on jah, tõesti kõrinib võib-olla proua meist, aga Briti rahvas tõesti imperialistlikele auahnetele kavatsustele järele ei anna. härra Kuka. suur tänu jah, tahan südamest tervitada peaministrit siin Euroopa Parlamendis ja mul on hea meel, et tulite tutvustama oma nägemust Euroopast ja Euroopa Liidust meile. jah, aga tulevik on siin praeguses hetkes. meie siin kojas mõistame, et oleme vastutavad oma ühise tuleviku eest te selgelt rääkisite sellest, kuidas teie näete eh, Euroopa Euroopas eh, Slovakkia teed. aga ma tahaksin küsida teilt, härra peaminister, kui te tutvustasite oma arvamusi siin meil ja teete seda Slovakkias oma kodus, siis te peate mõtlema ka vastutuse peale Euroopa demokraatia eest, solidaarsuse eest ja oma vastutuse peale Euroopa julgeoleku eest. et teie jah, ka toetaksite oma poliitilisi partnereid Slovakkias, kes ajavad õiget asja ja võitleksite nende vastu, kes desinformatsiooni levitavad Euroopa Liidu kohta ja õõnestavad usaldust Slovakkia Vabariigi vastu Euroopa Liidus. ma soovin teile edu selles. mikrofon tiež vás vítam na pôde Európskeho parlamentu, ktorý... Tere hommikust, peaminister, ja tere tulemast Euroopa Parlamenti. Slovakkia oli eelmisel aastal väga aktiivne, me survestasime et loodaks rahvusvahelised uurimisrühmad, et uurida kahe ajakirjaniku mõrva Slovakkias ning me analüüsisime ka maksupettuste küsimusi, seega on selge, et ainult Euroopa koostöö aitab selliseid pettusi lõpetada. on ka Euroopa fondide, sealhulgas ÜPP raha kulutamise auditid, aga olukord on selline, et enamik toet-, toetusi ei lähe mitte väikepõllumajandustootjatele, vaid väga suurtele põllumajandusettevõtetele. seetõttu on meil vaja väga suuri muudatusi, mis puudutab maahaldust, piirmäärasid ja eelkõige on meil vaja auditeid selle kohta, kuidas Euroopa raha kulutatakse, sest see ei saa olla õige, et see Euroopa amet, kes raha jagab, ei tea, kes raha teab ja mida seal saab ja mida sellega tehakse. Need muudatused on vajalikud et mitte aidata ainult väikepõllumajandustootjaid, vaid ka rahahaldust üldisemalt. proua Gruppini, palun. suur tänu, president. härra peaminister, ma õnnitlen teid teie kõne ja nägemuse eest. Te olete kaheksateistkümnes peaminister, kes tutvustab oma nägemust. mina olen pärit Rumeeniast mul on hea meel, et Slovakkia, mis on meile nii lähedal, on selline juhtriik. Te ütlesite, et meil on vaja turvalist, edukat, arenevat Euroopat, see on tõsi, mina usun seda ka, aga te rääkisite Ühtekuuluvusfondist. kas te arvate, et Ühtekuuluvusfondi puhul peaksime vaatama, selle siduma ka õigusriigi põhimõtete toimimisega ja teiseks äh, kas te arvate, et on aus rumeenlaste, bulgaarlaste suhtes? meil on parlamendis resolutsioon, mis puudutas Schengeni ala ning seisukoht on, et alates kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast juba, kas on siis õige, et on sellised sätted kahe riigi jaoks. milline on teie seisukoht ja kuidas me saame valimiste eel oma riikides seda selgitada, et meil on sellised probleemid, aitäh. peaminister Pellegrini soovis kohe vastata, palun lubage mul vastata kohe mõningatele märkustele, sest ma ei saa vastata kõigele ühe korraga. kõigepealt põllumajandusrahastus, ma olen täiesti teiega nõus. kui te rääkisite rahade auditeerimisest ning pettuste ennetamisest, aga mul on küsimus teile kõigile siin Euroopa Parlamendis. millisest süsteemist on jutt, kui Euroopa reeglite alusel jagatakse raha, tuginedes hektaritele, aga ei võeta arvesse, kas nendel hektaritel ka midagi kasvatatakse või lastakse seal lihtsalt üks lehm vabaks kaks korda aastas mis on nende toetuste mõte, kui me räägime pindalatoetustest, aga neid toetusi ei saa kärpida, juhul kui seal midagi ei kasvatata, selle maaga mitte midagi ei tehta, Slovakkia ega Euroopa Liit mingit kasu sellest ei saa. kuidas selline süsteem saab olla? lõpptulemus on selline, et tegemist on mingi ebareaalse süsteemiga, kus võideldakse toetuste nimel lahing on selle nimel, kellel on paberil rohkem hektareid, kaks korda aastas midagi seal tehakse ja raha lihtsalt koguneb. see on vale, seda me ei taha. me ei tohi toetada Euroopa rahaga neid, kes Euroopa pinnasega midagi ette ei võta, muud kui niidavad sealt muru kaks korda aastas. miks peaks neid toetama? teine asi vastuseks Rumeenia kolleegile. Slovakkia on alati alati selgehäälselt toetanud ja teeb seda ka tulevikus, et kui riik vastab mingitele tingimustele, näiteks Schengeni ligipääsu tingimused, siis on oluline, et sellele riigile antaks ka selge vastus, ei tohiks mängida mingit poliitilist mängu, nagu Rumeenias tehakse. kui vastatakse tehnilistele nõuetele, siis peaks vastus olema selge, et Bulgaariale ja Rumeeniale tagatakse ligipääs. me peame kaitsma oma välispiiri piire ning sellises olukorras on keeruline, kui me ei tea, millega me silmitsi seisame. seega ausalt peaks käsitlema ka Lääne-Balkani riike, me ei saa neid lõputult meelitada, öelda, et kui teete seda, siis avame selle peatüki on mitmeid valusaid reforme, mida tuleb teha, aga kaua on nende riikide kodanikud valmis neid reforme läbi viima, kui nad tunneli lõpus valgust ei näe ja meie ei oska neile öelda, millal nemad võiksid olla selle klubi liikmed. Need on selged äh, valdkonnad, kus Euroopa Liit teeb vigu, me ei edasta õigeid sõnumeid ning need olid need kaks äh, küsimust, millele tahtsin kohe vastata, aitäh. Jurek. kolleeg Jurek, palun. suur tänu, tere tulemast, peaminister, daamid ja härrad selleks, et ellu jääda ja edukas olla, peab Euroopa Liit olema kogukond ja seetõttu ühtsus on nii oluline, aga meil on vaja ka austust jagatud kogemuste ja väiksemate kogukondade suhtes, näiteks äh, rahvuskultuur, erinevad rahvused, ma tahaksin õnnitleda Slovakkiat, kuna edukalt on võideldud Istanbuli konventsiooni soonormide vastu. sest üks kolmandik Euroopa riikidest on veel selle teema osas iseseisvad. Teie seisu, seisukoht on oluline mitte ainult Slovakkia jaoks, vaid ka meie Euroopa pere jaoks ning Euroopa ellujäämise mõttes. kui me lepime nende riikidega, kes tahavad olla truud Euroopa väärtustele, see puudutab ka Euroopa ellujäämist, riikidevahelise koostöö säilimist, sest kui kõik ära delegeerida, siis Euroopa hävib. kolleeg Sestatina. aitäh, et mulle sõna andsite Te räägite Euroopa tulevikust ja mul on teile küsimus. mida te arvate härra Orbani poliitikatest ning väärtustest, millele Euroopa Liit tugineb, kuidas need kaks teemat on omavahel seotud? Te räägite dialoogist Visegradi rühma kontekstis natsionalismi vastasest võitlusest, aga kas härra Orbani populism ei ole ohuks siis Slovakkiale, aitäh? kolleeg Šoidrova. pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. suur tänu, et mulle sõna andsite ja tere tulemast Euroopa Parlamenti, härra peaminister. mul on väga hea meel kuulda teie nägemust Euroopa tuleviku kohta. ma olen kindel, et te eh, ilmselt teadsite, et teid kritiseeritakse seoses Jan Kutšaki ja tema partneri mõrva uurimisega, sest mõrvarid on leitud, aga need, kes selle mõrva tellisid, eh, ei ole veel tuvastatud. seega ilmselt te eh, mõistate, et meie arvates see juhtum ei ole veel lõppenud, sest väljendusvabadus, meediavabadus äh, on nii olulised, seda tuleb kaitsta Euroopas ja liikmesriikides. Slovakkia kodu on siin Euroopa Liidus ja euroalas, keegi seda muutma ei hakka. eurovastasus on Slovakkias ka olemas, see on elav ka mujal riikides selleks, et tööturu valdkonnas edu saavutada. Slovakkia oleks siin heaks koostöö näiteks. suur tänu, tere tulemast siia Euroopa Parlamenti. Te rääkisite rääkisite äh, väga kaunilt oma nägemusest seoses Euroopa tulevikuga. ma arvan, et meil on ainult ühine jagatud Euroopa, kui me tegutseme ühiselt. Rumeenia kolleeg tõi näite selle kohta, kuidas üks riik blokeerib Schengenisse ligipääsu, aga mul on mõned küsimused, kuidas me saaksime kõik toetada ühte teemat, kui Nord Stream kaks on laual ning äh, milline on teie seisukoht Euroopa Nõukogus, sest see kahjustab ju mõningaid Euroopa Liidu riike ning teine küsimus, nõukogu seisukoht seoses erinevate Euroopa Liidu ametite paigutusega, sest me teame, kuidas seda tehakse, nüüd on küsimus Tööturuametis, kuidas see lahendada. kolleeg Tännok, palun järgmisena. täna toimub oluline hääletus Brexiti teemal, mina isiklikult ei, ei toeta proua Meid, sest see puudutab tolliliitu ning see ei saa kunagi soodustada sujuvat kaubavahetust, aga üks teema on, milles ma nõustun, nimelt, et Ühendkuningriik oleks tihedalt seotud Euroopa Liidu välis- ja julgeoleku küsimustega. sisejulgeoleku puhul ma kardan, et kui kokkulepet ei sünni, siis Euroopa Liit ei saa, Ühendkuningriik ei saa enam ligipääsu põhilistele andmebaasidele, sealhulgas SIS-i andmebaasile oluline on ka, et ühine kaitse- ja julgeolekupoliitika arvestaks Ühendkuningriigiga. Ühendkuningriik on ÜRO Julgeolekunõukogu püsiliige, seega härra Pellegrini, kuidas teie arvates võiks Ühendkuningriik olla pärast lahkumist tihedalt seotud ka PESCO ja üldiselt eh, sise- ja julgeoleku valdkonnaga? härra Strejevski nüüd aitäh, daamid ja härrad, ma olen kuulnud siin umbes tosinad riigijuhti kõnelemas Euroopa tuleviku teemadel ja nende kõnedes ei olnud midagi väga vastuolulist Kom. tehakse komplimente Euroopa institutsioonide aadressil, parlamendi aadressil, aga see lõhe sõnade vahel, mida siin räägitakse ja seda, mida selle vahel, mida räägitakse liikmesriigi tasandil, see lõhe on hävitav. see mõjutab kõiki fraktsioone, aga minu arvates on oluline see tänane selge deklaratsioon, kus soovitakse vähendada seda ebavõrdsust, mis ei lähe kokku Euroopa väärtuste aruteluga, kas teie olete selle probleemiga kursis, kas te olete kursis sellega, kuidas Visegradi rühm soovib institutsioone tugevdada ja kas see ei tee teile muret? kolleeg Petele nüüd palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud peaminister. mainisite tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandat aastat sel ajal seisime silmitsi lõhestunud Euroopaga, aga isegi täna ei ole Euroopa Liit teab mis ühtne. härra Juncker pöördus teie poole